eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on äh, olemas, ma sooviksin teada, kas on märkusi nende kohta? vastuväiteid ei ole. ja sellega on siis protokoll ka vastu võetud ja